komisjon on esitanud soovituse selleks, et äh, nad ei ole vastu delegeeritud aktile ja sellest saime me teada eile täiskogul, mis puudut- ning vastuväiteid ei ole esitatud kahekümne nelja tunni jooksul ja lähtuvalt kodukorra artiklist sada viis punkti kuu, kuus vastavalt on seega see soovitus heaks kiidetud ja see avalikust avaldatakse homme, neljateistkümnendal aprillil kaks tuhat kuusteist täiskogu ähm, tekstide hulgas. ja järgmiseks on meil päevakorras nõukogu ja komisjoni avaldused Bosnia